seoses HIV ja AIDSi kohta tehtud avaldusega ÜRO-s ning sõna saab volinik Andrei Ukaitis, palun. austatud president, austatud parlamendisaadikud, miljonid inimesed üle kogu maailma äh, elavad HIV-i ja AIDSiga. ning äh, me oleme jõudnud väga kaugele võitlemaks selle tõsise haiguse vastu, kuid kui me tahame olla edukad äh, lõpetamaks ja äh, AIDSi epideemia aastaks kaks tuhat kolmkümmend peame me oma äh, püüdlusi tõhustama. austatud volinik, ütleb härra president, äh, üks hetk palun, kallid kolleegid, kes ei taha osaleda sellel arutelul, palun äh, võimalikult kiiresti ja võimalikult vaikselt saalist lahkuda. see kehtib ka teie kohta, austatud kolleegid siin. Herr Kollege, sagen Herr Gualtieri. Härra Gualtieri. Härra Gualtieri. Dajani, kas te võiksite härra Gualtierile ka eh, mu sõnad edasi öelda? jaa, palun hakake nüüd minema, suur aitäh. ja nüüd, eh, härra volinik, palun, teil on taas sõna. suur aitäh, lugupeetud president, ma nüüd jätkan aga äh, kui me tahame olla edukad lõpetamaks äh, AIDSi epideemia aastaks kaks tuhat kolmkümmend, äh, siis me peame tõhustama oma tegevust selles vallas. selleks, et AIDSi ja HIV-i levikut ära hoida, selleks, et võimalikult inimesi varakult ähm, diagnoosida ning selleks, et pakkuda ravi kõikidele nendele inimestele, kellel seda vaja on, on komisjon vägagi tervitanud ÜRO kõrgetasemelist kohtumist, mis leiab aset juunis New Yorgis Türgis ning toetab äh, uuendatud pühendust võitlemaks selle haiguse vastu. Äh, see puudutab eriti Saharas lõuna pool olevat Aafrikat, äh, kaks äh, inimest kolmest, kes saavad selle nakkuse, elavad just seal piirkonnas ja eriti ohustatud on just noored inimesed ning äh, ka siin meie mandril Ida-Euroopas äh, on HIV nakkuste arv endiselt veel tõusuteel. Euroopa Liidul on oma roll mängida selles, et siin ähm, Euroopas, meie naabruskonnas ja teistes partnerriikides see epideemia lõpetada, me peame näitama üles solidaarsust nende riikidega, kes meie meie abi vajavad, eriti just madala sissetulekuga riigid äh, äh, on üleilmne fond, äh, millest rahastatakse tegevusi võitlemaks ja ennetamaks nakatumisi tuberkuloosi ja AIDSiga. Euroopa Liit ja liikmesriigid panustavad äh, üle poole äh, selle üleilmse fondi äh, vahenditest, üle ühe koma viie miljardi euro on juba Euroopa Liidu eelarvest sinna eraldatud. on veel kavas eraldada veel kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks kuni kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks nelisada seitsekümmend lisamiljonit, seda kavatsetakse teha septembrikuisel konverentsil meil on vaja integreeritumat lähenemist selleks, et tegeleda inimeste tervishoiualaste vaba, äh, vajadustega. kui tahta lõpetada AIDSi epideemia ja muud tervishoiuohud, siis on vaja tagada kolmandatel riikidel suutlikkus tegeleda sellega, et äh, pakkuda piisavalt tervishoiuteenuseid kõikidele oma kodanikele ja see äh, kõik peab olema koostööl põhinev tegevus ähm, tuleb suurendada seda raha, mida suunatakse madala sissetulekuga riikidesse ähm, ja tuleb võidelda selle äh, nimel, et äh, lõpetada viiri-, viiruse levik äh, emalt lapsele juurdepääs tervishoiuteenustele peab olema suur, aga sellele vaatamata on veel suuri väljakutseid. üle kolmesaja tuhande ähm, inimese vajavad pikaajalist ravi, ravi Euroopa Liidus. tuhanded ja tuhanded inimesed eh, nakatuvad eh, igal aastal ja eh, HIV-i ravi maksab miljardeid eh, eurosid, Euroopa Liit peab koos liikmesriikidega ja kodanikuühiskonnaga parandama eh, tugiteenuseid, ennetustööd ja ravivaldkonda. me peame eriti keskenduma just Ida-Euroopasse ja Kesk-Aasiasse, kus epideemia on endiselt veel tõusuteel. kuid nagu ma ütlesin, siis tegu peab olema koostööl põhineva tegevusega ja me peame tegutsema selleks, et tõhusamalt aidata neid riike, liike, kus see probleem on just eriti tõsine. suur aitäh teile, härra president! suur aitäh, austatud volinik, teile! ja annan järgmiseks kaheks minutiks sõna härra Bushoile. arvestades, et meil on siin volinik täiskogul, on mul hea meel ühineda tema öelduga. ÜRO peasekretäri uus raport seoses HIV ja AIDSiga. räägib edusammudest, mis on tehtud viimase viieteist aasta jooksul. ent hoolimata nendest edusammudest on praegu tekkinud oht, et me libiseme sellesse protsessis tagasi, kui me ei suurenda investeeringuid ja ei pööra tähelepanu just ennetusvaldkonnale. pooled nakatunutest HIV-ga viimastel aastatel on surnud, kuna nad ei ole saanud ravi. samas on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast toimunud mitmeid edasiminekuid, on tagatud antiretroviraal ravi rohkem kui poolele miljonile inimesele, kes on nakatunud ning see on oluliselt vähendanud uute nakatumiste arvu. ent me ei tohi jätta arvestamata sotsiaalseid faktoreid, diskrimineerimine, vaesus ja muud niisugused, eriti haavatavate elanikkonnarühmade seas. ma räägin siin inimeste kategooriatest, kes ei tohiks kannatada diskrimineerimise tõttu ja iseäranis räägin ma lastest. statistika näitab, et kahe tuhandendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani on langenud nakatunud laste arv, ent neid on siiski palju, eriti arengurimaades. me peaksime olema märksa edasipüüdlikumad oma taotlustes ning peaksime looma sotsiaalse kaitsevahendi, tagamaks HIV-iga nakatunud inimeste võimaluse saada ravi, eh, piisavat ravi kogu oma elu vältel. härra Guerrero, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president ÜRO konverents äh, märgib ära need edusammud, mis on selles valdkonnas tehtud ja paljud neist on tehtud just viimase viieteistkümne aasta jooksul. Äh, kui me räägime mm, informatsioonist, siis meil on varem te ähm, äh, teavitustöö olnud, edasiminekud on olnud ka ravivaldkonnas, kodanikuühiskond on paremini kaasatud olnud äh, sellesse töösse ja äh, me peame mõtlema selle peale, et see nakkus on nii paljudele inimestele nende elu maksma läinud üle kogu maailma. kuid äh, väga oluline on see, et me oleksime pühendunud oma võitluses selle haiguse vastu, mis endiselt mõjutab neljakümmet miljonit inimest üle kogu maailma. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal suri selle haiguse tõttu viisteist äh, tuhat inimest ja eriti äh, laastatud on selle haiguse poolt Aafrika, kus kõige rohkem on mõjutatud just naised ja, ja tüdrukud. me peame mõtlema ka tulevikule ja äh, väga oluline on mõelda Äh, selle peale et, et äh, üheksakümmend protsenti nendest inimestest, kes HIV-viirusega äh, on nakatunud, tuleb alles kindlaks teha ning oluline on mõelda sellele, et võimalikult paljud inimesed saaksid sellest haigusest vabaks, selleks on vaja riiklikke strateegilisi kavasid äh,, mis aitaksid inimestel esmajoones eh, nakkust vältida, kuid eh, see aitab ka nakkuse saamise korral eh, seda ravida ja see aitab ka võidelda diskrimineerimise ja tõrjutuse vastu. meil on vaja riiklikke tegevuskavasid, mis ei oleks laiendatud, nagu näiteks Hispaanias on juhtunud, meil on vaja koordineeritud tegevust võitlemaks AIDSi vastu tegemist on valdkonnaga, kus me oleme Euroopa Liidus näinud seda, et uute nakatunute arv on järjest suurenenud, mitte vähenenud. Charles Köörens, palun. aitäh, härra president. üks prioriteete tervishoiu vallas kaks tuhat kuusteist aasta on loomulikult rahvusvahelise AIDSi vastase fondi rahastamise konverents millest rääkis volinik. rahvusvaheline üldsus peab hakkama täitma oma ülesandeid, arvestades neid ohte, mis täna me, meie ees seisavad, mitte ainult AIDSist, vaid ka malaariast ja tuberkuloosist tulenevalt, on ohtlik jääda lühinagelikuks. tulemused näitavad, et alates kahe tuhande teisest aastast on märkimisväärselt õnnestunud piirata neid kolme haigust. loodame, et mitte ainult komisjon, vaid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ning tööstusriigid mõistavad eh, selle kampaania olulisust ülemaailmses plaanis. mis puudutab iseäranis AIDSi, siis need, kes veel veidi aega tagasi uskusid, et, eh, et ei ole mõtet kõiki ravida antiretroviraalidega, on pidanud tunnistama, et et niisugune poliitika oleks tegelikult viinud tupikusse. juurdepääs ravile kõikide jaoks saaks muutuda peagi reaalsuseks, kui me jätkame kursil, mis on visandatud aastast kaks tuhat. komisjon on oma ülesanded täitnud ning nüüd on pall liikmesriikide väravas, liikmesriigid peavad sama tegema. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Sanchez, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president äh,. HIV epideemia on äh, meeletud mõõtmed äh, oma omastanud. väga paljud inimesed on surnud selle haiguse kätte ja mitmed miljonid inimesed kannatavad veel selle viiruse nakkuse käes. ja nüüd on tehtud rahvusvahelisel tasandil koostööd selleks, et võidelda selle nuhtluse vastu ja väga oluline on see, et Euroopa Liit toetaks ÜRO-d eh, tema püüdlustes, aga toetussõnadest ainult ei piisa. kui me tahame ÜRO programmile tõelist tuge ehm, avaldada, siis meil on vaja tõesti pakkuda abi inimestele ravimite eh, näol, mida neil meil on vaja, me ei tohi ainult toetada ähm, farmaatsiaettevõtete huve, vaid peame mõtlema inimeste peale, ka vähem äh, äh rikastes riikides tuleb mõelda inimeste peale Äh, seal farmaatsiaettevõtted sageli äh, kasutavad olukorda ära oma huvides. Äh, kõige tõhusamad ja uuemad ravimid sageli ei jõua just nende inimeste juurde, sellepärast et need ravimid on patenteeritud, üheksakümmend viis protsenti AIDS ja HIV viiruse kandjatest mm, ei saa kõige uuemaid ravimeid kasutada, sellepärast et nad ei suuda seda endale lubada ja, ja, ja seda takistavad ka patendid HIV-viirus levib esmajoones just äh, seksuaalahekorra kaudu ning kõige tõhusam äh, võimalus äh, nakatumist vältida on kondoomide kasutamine ei tohiks rääkida mitte ainult seksuaalelust hoidumisest, vaid ka kondoomide kasutamisest. me ei räägi siin mitte ainult meestele mõeldud kondoomidest, vaid ka naiste kondoomidest, mida oleks võimalik seksuaalvahekorra ajal kasutada meil on vaja äh, rohkem teavitada ka inimesi, eriti just äh, vähem arenenud riikides elavaid naisi nende võimalustest. suur aitäh ja nüüd proua Haudale, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud äh, president, asjaolu, et praegusel hetkel Aafrikas on järjest vähem uusi AIDSi juhtumeid on vägagi paljulubav areng ning see näitab seda, et Äh, tõesti investeeritakse ennetustöösse, me suudame kahe tuhande kahekümnendaks aastaks selle äh, epideemia peatada, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et äh, Ida-Euroopa, kogu Aasia on endiselt keerulised piirkonnad AIDSi levikut silmas pidades ja me peame toetama seda tööd, mida tehakse, mis põhineb inimõigustel ja mis võtab arvesse just kõige haavatavamaid inimesi ja asjaolu, et nemad on need, kes kaitset vajavad. lisaks sellele on meil vaja ka mõistlikku Äh, uimastipoliitikat, äh, me äh, peame võtma arvesse ka olukorda vanglates, tuleb hoolitseda ka seksuaalteenuste pakkujate eest, aitäh. kolleeg Pedicini, kaks ja pool minutit. aitäh, härra president, kolleegid meie eesmärk on seljatada AIDS kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga me ei suuda seda saavutada, kui me ei lahenda probleeme Aafrikas, eriti Kesk- ja äh, Ida-Aafrikas. meil on vaja seal parandada juurdepääsu antiretroviraalsetele ravimitele, aidata nende ravimite jõudmisele kaasa nii inimesteni, kes seda vajavad. kakskümmend kolm kõige rohkem äh, aidsi all kannatavat riiki on Aafrikas. Itaalias näiteks aga on ka probleeme. kolm tuhat kuussada uut aidsi juhtu diagnoositi eelmisel aastal, see on üks koma kuus äh, juhtumit saja tuhande inimese kohta, me peame tuletama ka meelde, et äh, madalama ja keskmise sissetulekuga riikides maksavad need ravimid endiselt väga palju. avaliku sektori kaudu ei ole neid ravimeid ka kätte saada, erasektori kaudu aga on nad palju kallimad. meil on probleeme ravimitele juurdepääsuga Aafrikas ning samas soovitakse ka liiga palju äh, riski all olevates riikides teenida me pea-, neid ravimeid toodab ainult väike hulk äh, väga suuri ettevõtteid ning me peame neid sundima öö, ähm, oma kasumit natukene ka jagama. on häbiväärne, et nad peavad inimestest olulisemaks kasumit. aitäh! proua Pietikainen, kaks minutit. arvoisa puhemies, ensimmäisenä haluan kiittää komissaaria hänen härra president, kõigepealt tahaksin tänada härra volinikku tema avalduse eest ta näitas üles tõelist pühendumust HIV-AIDSi probleemi lahendamiseks nii Euroopas kui üle maailma. on oluline, et Euroopa haaraks juhtrolli selle väljakutsega tegelemises. väljakutsed on üüratud, aga me peame ka silmas pidama, et võitlus HIV vastu on ka hea näide sellest, kuidas rahvusvaheline koostöö võib olla edukas. me peame toetama uusi ravimeid, me oleme aidanud parandada ennetustööd ja on olnud võimalik pikendada nende inimeste keskmist eluiga, kes on haigestunud. loomulikult sellest ei piisa ja selleks, et oma lubadusi täita, nimelt vältida HIV levikut, on meil vaja täita neli ülesannet. esiteks, meil on vaja ennetustööd. ennetus tähendab ka naiste ja tüdrukute seksuaalõiguste austamist. veel üks oluline ülesanne on seotud sotsiaalse õigluse ning inimõigustega. meil on vaja haridust, teadlikkuse tõstmist ja inimesed peavad saama ravi, ilma et neid häbimärgistataks. loomulikult mängib siin võtmerolli haridus. nagu me teame, on need probleemid sageli seotud ka sotsiaalse staatusega <coughs> ka seda aspekti tuleks silmas pidada, aitäh. aitäh, järgmisena kolleeg Kabeson. suur tänu, härra president. meil on nüüd valmis see ÜRO raport, kus öeldakse, et HIV, AIDSi ennetuses on jõutud päris kaugele, aga nagu siin ka öeldakse, ei tohiks jääda loorberitele puhkama. viimase viieteistkümne aasta arengud on näidanud, et me peame eh, tegutsema jätkuvalt edasi, kui me soovime AIDSi epideemiast lahti saada. kaheksakümmend miljonit inimest on haigestunud ning paljud nendest ei saa ravi meie parlamendis oleme me juba rääkinud sellest, et on vajalik tagada juurdepääs HIV AIDSi ravimitele ning seda tuleb arvesse võtta igas meetmes, mida me AIDSi vastu vastu võtame. eriti tuleb äh, silmas pidada siin naiste ja laste õigusi. me peame kehtestama selged eesmärgid AIDSi vastu võitluses ning siin on mul teile üks palve. ma tean, et meil on praegu majanduskriis aga me peame ikkagi jätkuvalt pingutama ähm, narko, narkootikumide nagu kokaiini ja heroiini kasutamise vastu, ähm, sest just seekaudu levib samuti HIV ja AIDS. me peame selle nuhtluse välja juurima kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, aga me peame tegema seda üheskoos, parandama ka oma tervishoiusüsteeme, samuti tagama, et kõigile maailma kodanikele oleks tagatud ka ravi. aitäh, kolleeg Faria, poolteist minutit. E suur tänu, president. on selge, et me ei ole saavutanud kõike, mida me oleksime soovinud AIDSi vastases võitluses, nagu volinik ka ütles. miljonid inimesed saavad ravi ning seega välditakse umbes kolmekümmet protsenti uutest nakatumistest. haigusesse surevate inimeste arv küll väheneb, aga palju inimesi haigestub endiselt. me peame ka tagama, et HIV-sse haigestunud inimesed saaksid elada inimväärikat elu, sest paljudel inimestel pole juurdepääsu ravimitele. kolleegid uue aastatuhande alguses ei saa me jääda ükskõikseks HIV probleemide suhtes. järgmise viie aasta jooksul peame me suutma ellu rakendama kõikehõõmavat strateegiat, mis põhineb korrektsel rahastamisel, samuti peame me õigesti prognoosima, millised, millist, kuidas on vaja äh, meie meetmeid täpselt rahastada. liikmesriigid peavad üle vaatama oma tervishoiusüsteemid ning aitama ka inimesed, kes on haigestunud, kellel on see viirus, ning aitama kaasa ka ennetustööle. härra volinik, meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist. ainult nii läbi, seeläbi võidame me selle võitluse. loodetavasti meie liit saab üheskoos töötada aastatuhande eesmärgide saavutamise nimel suur tänu, kolleeg Senra. aitäh. Euroopa Liit ning osalised nendel kõrgetasemelistel kohtumistel peaks võtma endale kohustuse saada lahti ka diskrimineerimisest, sotsiaalsest diskrimineerimisest, mille all kannatavad AIDSi ajal, AIDSi haigestunud inimesed. tuleb vastu, vastu astuda ka nendele kan-, riikidele, mis diskrimineerivad haigeid me peame tugevdama oma võitlust äh, HIV, AIDSi ning teiste suguhaiguste vastu. samuti tuleks ravifirmasid veenda lahti saama sellest häbiväärsest käitumisest, kus nad hoiavad oma patentidest kinni võimalikult kaua. samuti peame tähelepanu pöörama noortele inimestele. avalikud teenused peaksid teenima inimeste huve ning tuleks äh, vältida ka seda, et ravimitööstus äh, kuritarvitab oma patente. proua äh, Sendra, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, olete nõus sellega? jah, härra Arnold. suur tänu, härra president, minu küsimus on järgmine. ma mõistan täiesti seda, miks te ütlete, et ravimitööstuse ettevõtted küsivad väga kõrget hinda nende ravimite eest, ma mõistan täiesti, kui seda, kui te ütlete, et see mõjutab meie võitlust HIV aidsi vastu, aga ma tahaksin teada, millised on teie konkreetsed ettepanekud, mida ÜRO peaks oma kõrgetasemelisel kohtumisel selle nädala lõpus selle probleemi lahendamiseks ette võtma? palun, teil on sõna Eh, eh, aitäh! ma ütlesin vist üsna selgelt juba varem, et Euroopa Liit ja tööstusriigid peaksid võtma endale kohustuse, et lõpetatakse patentidega äritsemine ning et eh, hakataks tootma ravimeid õiglase hinnaga. suur tänu, kolleeg Peeter, kaks minutit aitäh, härra president. sellel aastal möödub kolmkümmend viis aastat äh, pärast seda, kui äh, teaduslikult tõestati esimene AIDSi juhtum. õigeaegne ravi on hädavajalik, aga veel olulisem on haridus ning ennetus. haridus peab põhinema väärtustel ja vastutustundlikul käitumisel, seeläbi saavad äh, noored ka vastutustundlikeks täiskasvanuteks see on tänapäeval veelgi päevakajalisem, sest me näeme häirevaid suundumusi järjest rohkem, noori inimesi kümne ja üheksateistkümne aasta vanuses haigestuvad AIDSi. rahvusvahelised eksperdid väidavad, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks võib AIDSi oht kaduda, kui vähemalt üheksakümmend protsenti Äh, haigestunutest saaks diagnoosi võimalikult kiiresti ning saaks hakata saama ravi. oluline on tegeleda kiiresti nendega, kes on kõige vaesemad ja haavatavamad. kahekümne kolmel miljonil inimesel puudub endiselt juurdepääs ravimele äh,, ravimitele ning suur osa nendest isegi ei tea, et nad on haiged. uuringute kohaselt on Sahara taguses Aafrikas vähemalt kakskümmend kuus miljonit inimest HIV-sse nakatunud usuorganisatsioonid mängivad olulist rolli maailmas. kui me räägime HIV-s nakatunutest hoolitsemisest, eelmisel kuul tulid usuorganisatsioonid välja suunistega, kuidas harida inimesi HIV suhtes, seda juba ennem kahe tuhande kahekümnendat aastat. kuigi haigestunud inimeste arv üle maailma on vähenenud, siis ning seitsekümmend protsenti rasedatest haigestunutest said ravi, et nende lapsed samuti ei haigestunud, saavad ravi ainult kaheksasada kuuskümmend tuhat inimest kahe koma kuuest miljonist. me peame töötama koos rahvusvaheliste ekspertidega, et neid probleeme lahendada det sociala stigma och ibland även regelrätt diskriminering som hiv smittade aitäh! osaliselt on siin kindlasti tegemist diskrimineerimisega tervishoiuvaldkonnas ning ravivaldkonnas ja töösuhetes. ning see tekitab inimestele sageli, kes sellest puudutatud on, sageli ka palju psüühilisi kannatusi sest inimesed, kes on nakatunud, neid stigmatiseeritakse. nii et meil on vaja levitada teadlikkust reaalsest, reaalseid andmeid selle haiguse kohta ühiskonnas ning kogu ühiskond peaks osalema võitluses selle vastu kõige suurem, üks kõige suuremaid probleeme on just, et niisugune stigma on olemas ning et inimesed hakkavad kartma ravi otsida ja infot otsida selle haiguse kohta. me peaksime seda infot levitama inimõiguskeskustes ning võitlema stigmatiseerimise ja diskrimineerimise vastu HIV nakatunute suhtes. WHO on Euroopas olukorda analüüsinud aastast kaks tuhat, meil on üle kahe miljoni puudutatud isiku, meil on vaja kohaliku tasandi ja riiklikke meetmeid, meil on vaja tugevdada ennetusmeetmeid, ravi ning loomulikult toetada ka kolmandaid riike, aitäh! kolleeg Bilbao Barandika, poolteist minutit. aitäh! Euroopa Liidu toetus ja Euroopa Liidu kodanike toetus ÜRO eesmärgile juurida välja AIDS avaliku, rahvatervise ohuna aastaks kaks tuhat kolmkümmend on väga emotsionaalne, sest äh, kaheksakümnendatel aastatel minu kodukülas tappis see haigus väga palju inimesi, keda ma teadsin oma noorusest tappis palju inimesi, kes puutusid kokku narkootikumidega ja surid üsna pea selle kohutava haiguse, selle tähelühenditega tähistatava haiguse kätte ning tekkis terve kampaania nende vanemate emade poolt, kes äh, võtsid ühiskonnas sõna ning lõpuks võitsid selle lahingu ning nüüd on tegemist lahinguga, mille eesmärgiks on tagada toetus kõigile neile, kes selle nähtamatu ja vahepeal nähtava vaenlase vastu võitlevad. eesmärgiks on võidelda niisuguse eelarvamuslikkuse vastu, sest meie vaenlaseks on äh, Äh, viitsüütikuga pomm, millel me ei tohi lasta plahvatada. me peame vaatama laiemalt maailma, peame tegutsema aktiivselt ning tagama, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähemalt kaheksakümmend protsenti nakatunudest saavad diagnoosi ning üheksakümmend protsenti ravi ning üheksakümmend protsenti nendest, kes ravi saavad, et nende viiruse tase veres jääb väga madalaks. see tähendab, et me ei saa kärpida äh, AIDSi vastase võitluse finantseerimist ning meil on vaja aktiivseid kodanikke, on vaja seadusandlikku keskkonda, mis ei raskenda ravi tagamist ning võimaldab riskigruppidel äh, saada ravi. Prantsuskeelse tõlkega oli probleem, osad kolleegid, osade kolleegideni ei jõudnud prantsuskeelne tõlge ning ma loodan, et see probleem lahendatakse et ei, ei saa oma kõnet korrata, aga ma palun meie pädevatel teenistustel lahendada see olukord ja nüüd on see lahendatud, selge. kolleeg Polšak, kaks minutit. aitäh, härra president. tahaksin rääkida ennetusest veel kord. ent see, mida rääkis volinik, on samuti oluline, ma pean märkima, et ma hindan väga Euroopa Liidu rolli selles valdkonnas, pool rahastamisest ülemaailmsesse AIDSi ja HIV-ga võitlemise ning teiste oluliste haigustega, nagu näiteks tuberkuloos, võitlemise fondi, pärineb Euroopa Liidu liikmesriikidelt ning see on väga kiiduväärt ja seda tuleks rõhutada. minu hinnangul näitab see selle haigusega toimuv arstiteaduse arengut viimastel aastatel. kaheksakümnendatel oli tegemist surmatõvega. tänase seisuga on see ravitav, vähemalt teatud määral. siiski on tegemist haigusega, mida keegi endale ei sooviks Ida-Euroopas. paraku inimesed on unustanud ettevaatuse, sada kakskümmend tuhat uut nakatunut aastas näitab, on päris oluline märk, eesmärk, mis seati aastaks kaks tuhat kolmkümmend see haigus välja juurida, on väga edasipüüdlik, ent ähm, praeguse, praegust olukorda arvestades on seda väga raske saavutada. me peaksime suurendama investeeringuid uuringutesse ja ennetusse, nagu mitu kolleegi on juba maininud paraku minu riik Tšehhi ei ole siin teinud nii palju kui vaja, me oleme vähendanud äh, ennetusmeetmeid ning äh, nüüd on probleem taastumas, meil on suurim nakatunute arv sellest ajast, kui me statistikat hakkasime koguma nakatumise kohta. nii et oluline on korrata, et Euroopa Liit ei peaks investeerima mitte ainult võitlusesse selle haigusega, vaid ka uuringutesse ning nende riikide toetusse, kes on vaesemad ning ei saa tagada ravi nakatunutele. kolleeg Schaldemose, poolteist minutit. aitäh! mulle öeldi, et mul on aeg poolteist, aega poolteist minutit nii et selle aja jooksul tegelikult sureb maailmas kolm inimest AIDSi, sest iga kolmekümne sekundi järel statistiliselt sureb üks inimene AIDSi. nelikümmend miljonit inimest üle maailma on nakatunud ning äh, kaks miljonit lisandub neile igal aastal. Õnneks on positiivne uudis see, et me oleme kokku leppinud, et me hakkame midagi ette võtma, et me üritame välja juurida AIDSi epideemia ka aastaks kaks tuhat kolmkümmend. me teame oma aastatuhande eesmärkidest kaks tuhat viisteist, et niisugused eesmärgid toimivad, sest nad suunavad meie jõupingutused õigesse kanalisse. ent endiselt on murettekitav, kui me loeme ÜRO aruandest, et kui me jätkame tegutsemist nii, nagu me seda praegu teeme, niisuguste meetmetega, nagu me praegu neid kasutame, siis suureneb nakatunute arv. see tähendab, meil on vaja laiendada oma tegevust, meil on vaja suurendada rahastamist, parandada juurdepääsu ravimitele, ent loomulikult ravimid kui sellised ei ole üksi piisavad, sest eh, paljud inimesed, kes ravi saavad, eh, see ravi jääb ebaefektiivseks, kui neile samal ajal mitte süüa anda. ehk siis meil on vaja inimesi informeerida sellest, kuidas nakatutakse ning mul on hea meel näha, et Euroopa Komisjon toetab praegu ettepanekut suurendada tähelepanu HIV-le ja AIDS-ile. me peame seda tegema, kui me tahame olukorda muuta. aitäh, härra juhataja, härra volinik. HIV-sse nakatunud laste arv on vähenenud neljakümne viie protsendi võrra, kolmandiku võrra on vähenenud naiste arv, kes AIDSi on surnud. ennetusmeetmed viljakas eas naiste seas jäävad endiselt oluliseks väljakutseks. ning just seoses ka sünn, sünnitusega. suurim probleem on endiselt Aafrikas, sest ainult pooled laps lastest, kes on HIV-ga, äh, HIV äh, riskiga, ainult ne-, ainult pooli nendest uuritakse pärast sündi. Äh, palju teenuseid pakuvad siin katoliiklikud institutsioonid, nad näevad seda moraalse kohustusega ning leiavad, et ka sündimata inimelu väärib kaitset. näiteks Sankt Elizabethi Bratislava kõrgekooli, kõrgkooli arstide meeskond juhib pikaajalist äh, projekti Aafrikas ja Aasias, kus tegeletakse emade ja lastega, kellel on AIDSi diagnoos. ent äh, natuke takistab meid siin dogma, millest, äh, millest lähtuvalt siis abort lahendab kõik probleemid et HIV ohuga lapse elu lõpetamine ei ole ei ravi ega ennetus. see laps saaks tegelikult sündida tervelt, kui emale tagataks ravi raseduse ajal ja lapse esimestel elunädalatel. olukorra uuringud näitavad, et peredes, kus mees, mehed ja naised on võrdõiguslikud, on on, on olukord palju parem kui lihtsalt siis, kui jagatakse kondoome. sest niimoodi õpetatakse inimestele vastutustunnet. austatud volinik, kõigepealt tahaksin teid tänada ning tänada komisjoni selle eest, mida komisjon on ära teinud AIDSi ennetamise valdkonnas ning ära tehtud on palju Euroopa Liidus. Euroopas on meil parimad ravimid parim tehnoloogia, me teame, kuidas selle haigusega võidelda. paraku näitavad arvud, et suurim nakatunute osakaal on noorte hulgas ning see on kohutav. ma räägin oma riigist, Lätist. me näeme, et suurim nakatumiste juurdekasv on noorte seas, sellepärast et noored kasutavad narkootikume ning see suurendab AIDSi nakatumise ohtu. tänu WHO-le, WHO toetusele on meil avatud Lätis kolm ravikeskust, paraku. Need ennetuskeskused ja meetmed, need ei ole kättesaadavad kõigile, eriti inimestele maapiirkondades minu riigis ja Ida-Euroopas on olukord äh, loomulikult parem kui see, mida on nüüd olukord parem võrreldes sellega, mida me nägime seal, seal üheksakümnendatel aastatel. paljud nakatunutest, nagu me andmetest näeme, Saharast lõunasse jäävas piirkonnas Aafrikas, on, on seal piirkonnas, see tähendab, et me peame võitlema niisuguste religioossete suundumustega, mis soodustavad seksuaalset väärkohtlemist, mis laiendab nakatunute arvu. nüüd algab vaba mikrofon. ning esimesena saab sõna härra Heits. Uh, suur aitäh, lugupeetud president, ka mina tahaksin tänada ja eritada siin härra volinikku uh, ja tänada teda tehtud töö eest. väga oluline on see, et Euroopa Liit ja ÜRO teeksid koostööd enne seda kõrgetasemelist kohtumist. nagu paljud on öelnud, siis väga palju selles valdkonnas viimastel aastatel juba ära tehtud kuid äh, sellele vaatamata on sellegipoolest väga palju inimesi üle kogu maailma, kes peavad äh, elama igapäevaselt äh, AIDSiga. nelikümmend miljonit inimest on sellest kõigest mõjutatud, kuusteist miljonit inimest vähemalt elab AIDSiga ähm, ja mina tahaksin siin äh, ühe asja veel välja öelda, ma arvan, et me oleme Euroopa Liidus äh, käed rüppe lasknud äh, AIDSi kontekstis, minu koduriigis olid olukord selline, et viimasel aastal oli uute juhtumite arv kõige suurem viimase viie aasta jooksul ähm,. pooled inimesed Iirimaal ei teagi, et nad võivad ka nakatuda või et nad on võimalikud kandjad, ehk siis me peame ka Euroopas palju rohkem ära tegema selleks ja selle teemaga tegelema. me peame tegema rohkemat kui ainult ÜRO-d toetama, aitäh! suur aitäh ja härra Caputo, palun! suur aitäh, lugupeetud president! AIDS on kujundanud äh, terveid põlvkondi äh, ja on kujundanud ka äh, meditsiinikonverentside päevakavasid kolmkümmend kuus miljonit inimest elavad HIV-viirusega, kuid vähem kui pooled saavad vajalikku ravi ja seetõttu me peame tulema välja ambitsioonikate eesmärkidega ja nende, need kiiresti ellu rakendama, me peame ennetuspoliitika käima lükkama, me peame püüdma vähendada uute nakkuste levikut, me peame ravima inimesi paremini, vähendama AIDSi surevate inimeste hulka me peame tegelema ka diskrimineerimise küsimusega, mis puudutab äh, AIDSi põdevaid inimesi. Äh, ÜRO peab võtma julgeid otsuseid, mitte kedagi ei tohi välja jätta, oluline on see, et võitlus HIV-i äh, vastu oleks võimalikult kaasav praegusel hetkel olemasolevad ravimid võimaldavad meil äh, oma eesmärgi saavutada, milleks on kahe tuhande kolmeteist, kolmekümnendaks aastaks äh, AIDS kaotada, kuid selleks, et seda oleks võimalik saavutada, on oluline see, et äh, olemasolevad instrumendid oleksid kõikidele kättesaadavad, sõltumata sellest, kas elada rikkas või vaeses riigis, aitäh! suur aitäh, järgmine kõneleja, palun! suur aitäh, lugupeetud president, ÜRO äh, on korraldamas kõrgetasemelist kohtumist kaheksandast kümnenda juunini ÜRO peakorteris äh, New Yorgis. hiljutised uuringud äh, HIV valdkonnas tekitavad muret sellepärast, et kolmkümmend kuus miljonit inimest elab viirusega ja nendest kuusteist miljonit äh, elab Aafrikas, äh, kes äh, selle haiguse käes kannatavad. uue aastatuhande saabudes on AIDSi teadusuuringuid paremini rahastama hakatud, kuid on endiselt veel kolmkümmend kaheksa miljonit inimest, kes üle kogu maailma selle haiguse all kannatavad ja seetõttu on väga oluline, et me ka tulevikus jätkaks oma tööd AIDSi vastases võitluses. praegusel hetkel kätt kättesaadav raha ei ole piisav, me peame rohkem raha sinna suunama, me peame tagama selle, et äh, AIDSi äh, ravimid oleksid kättesaadavad äh, suurele osale elanikkonnast ja me tuleme, me peame tegelema ka ennetustööga selles valdkonnas, suur aitäh! järgmiseks kolleeg Pitšitš. suur aitäh, mina tahaksin tuua teile ühe näite, mis tuleneb minu oma kogemusest ja äh, pärineb üheksakümnendatest. see näitas mulle, et tead, teadlikkuse suurendamine on väga oluline töö. Äh, need inimesed, kes on äh, HIV viirusega nakkunud, äh, võivad, nakatunud, võivad muutuda probleemiks oma kogukondadele, sellepärast et neil on ka lapsed, kes käivad koolis, inimestel on abikaasad, kes peavad igapäevaselt Äh, naabritega kokku puutuma ja üheksakümnendatel oli see väga suur probleem ühe minu äh, tuttava jaoks, kes äh, pidi sellega igapäevaselt kokku puutuma. me peame investeerima ennetustegevusse, Euroopa Liit peab olema juhtrollis selles vallas alles, ainult siis, kui me teavitustööga tegeleme aktiivselt ja ainult kui me oleme avatud oma suhtlemisel sellel teemal avalikkusega, on võimalik see epideemia kaotada. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd ma annan sõna volinik Andrei Kaitisele, palun suur aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, suur aitäh selle väga viljaka arutelu eest. väga paljud teist mainisid olulisi aspekte, varane ravi ja ennetusmeetmed, varane eh, diagnoosimine, riiklikud uimastipoliitikad eh,, inimlik dimensioon eh,, seksuaalne ärakasutamine, juurdepääs ravile, patendiküsimused eh, eh,, naiste ja laste reproduktiivõigused ja seksuaalõigused eh,, haridus ja ennetustegevus, teadustöö ja äh, ravimine ähm, taskukohase hinnaga. suur aitäh kõikide nende asjade mainimise eest, need on tõesti kõik väga olulised teemad, suur aitäh teiepoolsete sõnavõttude tehtud eest. ilmselge on see, et võitlus HIV viiruse vastu ei ole veel läbi. Äh, vaatamata viimaste aastakümnete tehtud äh, saavutustele ei ole meie võitlus läbi. see viirus mõjutab kõiki riike, vaatamata nende suutlikkusele reageerida sellele väljakutsele Eh, HIV mõjutab just eriti haavatavaid inimrühmasid ja ei eh, peatu eh, riigipiiridel ja seetõttu meil on vaja ühiselt tegutseda, meil on vaja solidaarsust teineteisega ja nende inimestega, kes elavad ka nendes riikides, kes ei saa endale lubada üleüldist tervishoiuteenuste pakkumist. Euroopa Liit riigid, naaberriigid äh, ja teised riigid peavad tegema koostööd selleks, et kasutada kõik äh, olemasolevad instrumendid ja ma olen veendunud, et äh, selle nädala lõpus toimuv ÜRO kõrgetasemeline kohtumine saadab maailma välja õige sõnumi, sõnumi ja Euroopa Liit peab sinna ka minema väga jõulise sõnumiga, suur aitäh! suur aitäh teile, lugupeetud volinik!